tere õhtust kõigile. kallid kolleegid, järgmine päevakorrapunkt puudutab äh, Euroopa Liidu lepingu artikli üksteist lõikest neli sätestatud Euroopa kodanikualgatuse arendamist ja ning äh, oodat-, sellega seoses esitavad nõukogu ja komisjon omapoolsed avaldused. lubage tervitada siin ajakirjanikke minu kodupiirkonnast Castilla Manchast Hispaanias, kes praegusel hetkel külastavad Euroopa institutsioone. ning kõigepealt saab sõna härra Diego Lopez Garrido, kes võtab sõna nõukogu nimel, teil on sõna. suur tänu teile, härra president. tahaksin tänada Euroopa Parlamenti selle eest, et Te algatasite initsiatiivi selles küsimuses, mis on minu meelest üks olulisemaid demokraatia seisukohast lähtudes ja samuti ka Euroopa Liidu edasisest, edasise arengu peale mõeldes eh, ning ka Euroopa, kodanike Euroopa meelsuse seisukohast lähtudes. tegu on olulise uue etapiga Euroopa ajaloos. nagu te teate, tegu on kodanikualgatuse arendamisega. kui vähemalt miljon kodanikku erinevatest Euroopa liikmesriikidest toetavad õigusloomelist initsiatiivi ning see esitatakse siis komisjonile, kes äh, on siis see institutsioon, kellel on algatusõigus Euroopa Liidus. tegu on Hispaania eesistumise selge initsiatiiviga ja prioriteediga. tegu on prioriteediga ka Euroopa jaoks. kui, kui riik on Euroopa Liidu eesistujariik, siis selge on see, et tuleb arendada oma esmaseid eesmärke ja prioriteete. kuid tuleb minna ka kaugemale, tuleb suuta esindada ka Euroopa eesmärke. Euroopa annab sellega võimaluse ennast väljendada viiesajale miljonile Euroopa kodanikele see on esmatähtis kogu Euroopa jaoks, selle tõttu on see ka esmatähtis Hispaania jaoks. Euroopa kodanikud ootavad, et Lissaboni lepe hakkaks toimima võimalikult kiiresti, kaheksa aastat oleme me aega kaotanud, institutsionaalne olukord oli väga ebakindel. nüüd me võime selle aja, kaotatud aja tagasi teha. peame eh, reageerima õige just meie kodanike pärast. Nemad soovivad osaleda. Nad soovivad suuremat tasakaalu selle Euroopa vahel, mida kahekümnenda sajandi vältel on ehitatud pigemalt ülevalt, pigem ülevalt alla. kodanikud soovivad Euroopat, mida esitatakse alt üles. sellega seoses on kodanikualgatus eh, väga oluline küsimus, mida tuleks võimalikult kiiresti kasutusele võtta, see on oluline, näitab poliitilist tahet va-, valitsuste ja institutsioonide poolt, andmaks osalusvõimaluse Euroopa kodanikele Euroopa Liidu elus. see on oluline ka sellepärast, et see peaks olema kaalukeeleks sellele, mis õnnetuseks Euroopas äh, toimunud, on nimelt seda, et Euroopa küsimuste arutamine toimub põhimõtteliselt riikide tasandil. siin Euroopa institutsioonides räägitakse Euroopast, kuid samas see arutelu toimub mm, riiklikul tasandil liikmesriikides, kus räägitakse, räägitakse ühest riigist, räägitakse rahvusriigist ja mitte Euroopast meil on vaja tegelikult toimivat Euroopa arutelu. ning meil on vaja, et toimuks tõeline Euroopa teemaline arutelu kõikides liikmesriikides, et see arutelu ei toimuks ainult Euroopas. me soovime, et pärast seda, kui komisjon oma projekti esitab ja ma sooviksin tänada muide komisjoni ja ja äh, tahaksin tänada komisjoni presidenti Barrosot ning samuti ka härra Šefčovitši, et nad on selle oma pöör-, küsimuse oma tööprogrammi kaasanud, tahaksin tänada neid selle eest, et et meil õige varsti on juba tekst, mille üle eh, arutavad, mida arutavad õige varsti parlament ja, ja nõukogu, me peame tööd tegema erinevate aspektide üle, mõned aspektid on tehnilisemad, teised poliitilisemad. kuid igatahes võib öelda seda, et Granjas toimuv ministrite nõukogu, mida härra Šeftšovitš kindlasti mäletab, seal oli ka proua Palström, sest uus komisjon pole enam ametisse astumas. ning ka äh, pärast seda, kui uus komisjon on ametisse astunud, me kohtusime Madridis ning veel ka täna õhtul Euroopa Parlamendis ja ma tahaksin paluda, et te tunneks selle initsiatiivi vastu võimalikult suurt huvi ja et äh, see huvi äh, saaks võimalikult suure toetuse osaliseks. seda on arutatud komisjonis ja ministrite nõukogus äh, ja seda on arutatud parlamendis ka AFCO komisjonis. tegu on ühe olulisema äh, võimalusega Euroopa kodanike jaoks Euroopa poliitilises elus osaleda, mis on viimastel aastatel välja tulnud. suur tänu, järgmisena saab komisjoni nimel sõna äh, asepresident Šefčovitš. Thank you very much, Mr President and I really would like to thank the European Parliament suur tänu, härra president, ja ma tahaksin tänada ka Euroopa Parlamenti selle eest, et niivõrd oluline küsimus on teie päevakorda lülitatud ja ma tahaksin isiklikult äh, tänada armsat sõpra Diegot ja hispaanlasi eesistujana, kes on hoidnud seda teemat oma eesistumise ajal kuumana. ma arvan, et see süsteem muudab tõeliselt poliitika tegemist Euroopa Liidus. senini äh, on Euroopa ülesehitamine põhinenud esindusdemokraatial ja seda peegeldab ka Lissaboni leping mis läbi Euroopa Parlamendi pädevused vägagi tugevnevad kui ka kaasatakse rohkem liikmesriikide parlamente õigusloomelisse protsessi. ja meil on, oli tarvis ka tugevamini kaasata kodanikke just läbi selle kodanikualgatuse instrumendi. mõnda aega tagasi toimusid arutelud, et, et üks ju ei välista teist. et üks välistab teise ja, ja tegemist on su-, summaga, mis on null. mina sellega nõus ei ole. see algatus aitab luua tõelist Euroopa avalikku poliitilist ruumi. peale selle arvan ma, et läbi selle algatuse rõhutame veelgi Euroopa kodakondsuse tähtsust Euroopale inimestele. nagu Diego juba ütles, Uh, usun ka mina, et äh, see algatus äh, põhjustab rohkem üle, piiriüleseid arutelusid, äh, kui aruteludes, arutelusid ka Euroopa teemade, mitte ainult sisi, siseriiklike küsimuste üle. komisjon oli ja on vägagi tänulik Euroopa Parlamendile töö eest Euroopa kodanikualgatuse kallal. ja eelmise aasta seitsmenda mai resolutsioon teie poolt oli väga oluliseks poliitiliseks suuniseks selles osas, et kuidas me peaksime seda algatust üles ehitama. nagu te teategi, soovime me komisjonina nii olulise ak-, öö, öö, otsuse puhul kaasata võimalikult palju ka Euroopa avalikkust, seetõttu oleme me rohelise raamatu põhjal, mis ilmutati eelmise aasta detsembris, tulnud välja ka äh, avalikkuse konsultatsiooniga. me oleme väga ül-, meeldivalt üllatanud äh, vastuste üle, vastuseid oli üle kolmesaja äh, üksikkodanikelt, ühendustelt, riiklikelt ametitelt ja isegi paarilt liikmesriigi parlamendilt. me oleme nüüd need vastused üle vaadanud konsultatsiooniprotsess on lõppenud, Brüsselis toimus suur kohtumine, kus osalesid üle saja, osalesid üle saja viiekümne sidusrühma esindajad, kohal olid ka Euroopa Parlamendi esindajad. tehti väga huvitavaid ja positiivseid ettepanekuid ja millised olid siis peamised järeldused? kodanikud huvituvad vägagi sellest, et see instrument kiiresti paika pandaks. see peaks olema võimalikult kasutajasõbralik. see peaks olema lihtne, selge, mõistetav ja eelkõige just äh, juurdepääsetav. nagu te arvatavasti minuga nõustute, on need väga selged ja olulised parameetrid, mille põhjal saab antud õigusakti ette valmistada sest läbi nende parameetrite saab tagada, et kodanikud tõesti ka ta-, kaitseks, kasutaksid seda instrumenti suhtlemaks tihedamalt Euroopa Komisjoni ja teiste institutsioonidega. nüüd pärast konsultatsioone ja läbirääkimisi Euroopa Parlamendiga äh, lihvib nüüd komisjon oma ettepaneku viimse, lõplikku varianti. loodetavasti võtab kolleegium selle otsuse vastu kolmekümne esimesel märtsil. samuti võin ma teile teada anda, et äh, see töö ei oleks võimalik ilma tugeva Hispaania eesistujamaa toetuseta. ma tean ka, et äh, Hispaania soovib vägagi selle algatuse puhul saavutada edu ka hiljem oma eesistumisperioodil. seega tänu eesistujamaa ja Euroopa Parlamendi konstruktiivsele lähenemisele saame me selle olulise instrumendi tööle panna öö, öö, oluliselt varem, kui täitub üks aasta Lissaboni lepingu jõustumisest, suur tänu! suur tänu, härra Šeftšovitš, järgmisena saavad sõna fraktsioonide esindajad. kõigepealt saab kaheks minutiks sõna Inigo Mendes de Vigo. sul on sõna ja härra De Viigul ei ole mikrofoni. nii, suur tänu teile selles samas saalis ligi seitse aastat tagasi, kui konvent oma töö lõpetas, kui Euroopa Parlamendi, rahvusparlamentide liikmed jõudsid ettepanekuni, mille juhatus vastu võttis. ja siin oli härra Lamas Suur ja Jürgen Maier, kes tegid ettepaneku ettepaneku ah, nagu, eh, kodanikualgatuse kohta, mis on lepingutesse lisatud. tegu on osalusdemokraatia näitega, see on näidega Euroopa eh, demokraatia näite. sellega peab tegelema, see peab tegelema loomulikult Euroopa küsimuste, mitte rahvusriikide küsimustega. Raševtšovitš, kes seda ettepanekut eh, ette valmistab, ta ei öelnud täpselt, millega tegu on ta jättis meid pisut uudishimutsema. kuid mina tahaksin paluda Rahvapartei nimel, et te jätaks sinna sisse vähemalt kolm mõtet. kõigepealt, et see oleks võimalikult lihtne ja selgesõnaline, ärgem muutkem asja keeruliseks, see peab olema ligipääsetav inimeste jaoks, et inimesed saaks osaleda ilma, et nad peaks selleks ülikoolis õppima. teiseks, see peab eh, võtma arvesse võimalust koostöö tegemiseks eh, eh, riigi äh, ja rahvusparlamentide äh, äh, jaoks. ning samuti, et Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament teeks pedagoogitööd, et äh, selgitada, kuidas seda kodanikualgatust kasutada, et frustratsioone ära hoida. ma teen teile näite, internetis on hakatud juba allkirju koju kuuma, et kodanikualgatuse raames võiks muuta Euroopa Parlamendi, Euroopa Parlamendi asukohta. see on võimatu, see nõuab Euroopa, Euroopa aluslepingute muutmist ja seda ei saa rahva kodanikualgatusega eh, seoses muuta. meie Rahvapartei toetame kodanikualgatust ja eh, loodetavasti see eh, suurendab kodanike osalustunnet Euroopa asjades. suur tänu teile, härra Vendete Viigo. ja järgmisena saab kaheks minutiks sõna Ramon Jauregi. tema saab sõna sotsialistide nimel suur tänu. minul oli väga hea meel teada, et komisjonil on kavatsus kolmekümne esimesel märtsil vastu võtta äh, selle määruse. minu meelest on see suurepärane uudis. on väga hea, et saame härra Šeftšovitšit äh, ühes Hispaania eesistumisega õnnitleda selle initsiatiivi algatamise pärast ning eh, tegu on väga olulise ettepanekuga, eelkõige sellepärast, et see suurendab Euroopa Parlamendi legitiimsust. ta muudab, ta annab kodanikule võimaluse otseselt pöörduda parlamendi poole, mitte läbi fraktsioonide, vaid eh, kodanik saab kohale tulla ja tuua meile, eh, tuua meile ettepaneku, õigusloomelise ettepaneku. see suurendab kodanikkonnatunnet, mis on Euroopa projekti aluseks. Maastrichtist alates on kodanik see, kes on Euroopa projekti keskmes ning siin saab tema, muutub tema roll veelgi olulisemaks. ning äh, see ühtlasi ka äh, suurendab ühtsustunnet institutsioonide ja kodanike vahel, me alati äh, nõuame seda, kuid me ei suuda selleni kunagi jõuda oleks hea, et äh, rahvas näeks lähemalt Euroopa Parlamenti, et ta saaks aru, milleks seda vaja on. sellega seoses mul äh, tahaksin teha mõningaid soovitusi, mis suures osas äh, on, kattuvad härra Mendeste Viigo ettepanekutega, minu meelest on väga hea, kui äh, oleks tegu paindliku tekstiga, mis äh, võimaldaks seda õigust kasutada, mis võimaldaks seda paljudel kasutada, peaks selgitada ei peaks rääkima, peaks selgeks tegema, millistest riikidest, kui suur protsent ja nii edasi. tehkem see algatusvõimalus äh, ligipääsetavaks, tehkem seda selgelt, ärgem tekitagem frustratsioone. komisjon peab kõigepealt ütlema, kas initsiatiiv on ähm, teostatav või mitte, enne seda, kui äh, allkirju hakatakse koguma, et mitte ei lootusi petta. paindlikkust on vaja ja selgust on vaja ning loomulikult tahaksin teid tänada selle algatuse eest. suur tänu, härra Haurigi ning ALDE nimel saab järgmisena sõna Anneli Jäätenmägi. arvoisa puhemies, kansalaisaloite on tärkeä, koska see on niitä harvoja Lissabonin sop-. suur tänu, president. kodanikualgatus on oluline reform, mille tõi kaasa Lissaboni leping see suurendab kodanike otsest mõju. ilmselgelt on tegemist ainult väikese sammuga. ja ega ühte miljonit allkirja koguda lihtne ei ole. ja kui need miljon allkirja on kogutud, siis saab ainult esitada komisjonile palve midagi ette võtta ja komisjon siis ise otsustab, kas nad äh, järgivad seda ettepanekut või mitte. aga kui Euroopa kodanikualgatus on edukas ja loodetavasti ta seda on, siis võib tõesti juhtuda, et me saavutame läbi selle suurt edu. kui me praegu loome raamistiku kodanikualgatusele, siis peame me tagama, et äh, protseduurid oleks lihtsad, reeglid selged ja inimestele mõistetavad. me ei soovi ju sugugi tekitada valelootusi või arusaamatusi. ma arvan, et eks ante revideerimis menetlus on öö, samuti vahend, millel on omad positiivsed aspektid. ma ei ole päris kindel. aga et kas negatiivsest, negatiivne otsus tuleks langetada väga kiiresti. samuti arvan ma, et lävendiks peaks olema veerand liikmesriikidest lävendiks, et äh, algatus on kehtiv. määrustik ei tohiks äh, kodanikualgatuse ette tekitada tõkkeid, meil on tarvis äh, lihtsust ja loodetavasti tuleb selliseid algatusi komisjonile palju. suur tänu, nüüd Roheliste nimel härra Hetner, kolm minutit. suur tänu, härra president, kallid kolleegid, kallis Diego Lopez de Vigo, kallis Marek Šefčovitš. ma leian, et äh, meie ees on suur võimalus, suur võimalus üheskoos midagi ära teha. Euroopas, mis alustas klassikaliste välispoliitiliste meetmetega, lepingutega ja kodanikud olid toona pealtvaatajad. nüüd on meil võimalik Euroopas tõesti kujundada ka kodanike Euroopa ja sellest me täna räägime. me räägime esimesest meetmest, kuidas me saaksime Euroopa tasandil kodanikke kaasata. ma arvan, et see on väga suur väljakutse ja võimalus loomaks samm-sammult Euroopa avalikkust sest seda on meil vaja Euroopas, kuna ikka räägime me veel Prantsusmaal, Itaalias, Portugalis, Saksamaal ühtedest asjadest, aga eranditult. mis puudutab äh, erand, eraldatult, mis puudutab Euro-, Euroopa tasandil siis mitte midagi ei tehta koos, nii et kodanikealgatus võib anda meile esimest korda võimaluse luua midagi ühist, et inimesed ei arvaks, et Brüssel on midagi, mis on väga kaugel ja mille kohta inimestel pole midagi öelda. me oleme loomas esimest elementi, kus inimestel on võimalik ka kaasa rääkida ja väga otsustav on see, kuidas me seda kujundame. ma tahan väga selgelt äh, öelda, et kas sellest kujuneb edu või pettumus, seda pole keegi veel otsustanud, see kõik oleneb sellest, milliseks see algatus kujuneb. härra Tšetšovitš, ma kujutan ette, et te praegusel hetkel ei taha meile veel üksikasjadest midagi rääkida, sellepärast et midagi kindlat pole otsustatud. kuid meil on võimalus siin mõningad asjad praeguseks juba paika panna ja tahaksin ühe punkti eriliselt välja tuua. minu jaoks sõltub selle projekti edu sellest, et komisjoni ettepanek või see, mida me siis hiljem õigusloomelise projektina vastu võtame, et selles ei oleks mitte ainult tõkkeid, kohustusi kodanike jaoks, vaid et selles oleks ka kirjas, kuidas komisjon kavatseb edukat kodanikualgatust ka tõsiselt edasi arendada sest ma arvan, et äh, meeleheitele viiks see, kui miljon inimest kirjutab algatusele alla, aga kui lõpuks äh, kogu see asi siiski prügikasti rändab. meil on vaja kolme astet, äh, vaadata, kas nime, allkirjad on olemas, siis teiseks, kas Euroopa pädevus, Euroopa tasandi pädevus on antud, kas see ei ole kehtiva reegliga vastuolus ja kolmandaks tuleb meil kontrollida ka sisu ja selle sisulise kontrollimise puhul on minu arvates väga tähtis ka kodanike kaasamine. meil peavad toimuma kuulamised. me peaksime näitama kodanikele, et me hoolitseme neist ja me tahame teada, mida nad arvavad, mitte et me ülevalt poolt neile midagi peale surume. minu teine mõte, kolmandik või üheksa liikmesriiki minu jaoks ja tegelikult paljude jaoks siin kojas on see liiga kõrge äh, piir veerand oleks parem ja me peaksime panema ka teatud piiri liikmesriikides. me oleme teinud ettepaneku, et me arvestaksime liikmesriikide suurusega, sellepärast et on väga suur vahe, kas mõnes suures või väikses riigis äh, selle algatusega algust tehakse. ja kuna mul rohkem pole aega, siis rohkem ettepanekuid ma ei saa teha, aga ma lihtsalt soovin, et see esimene meede oleks meil tõesti võimalik ka ellu viia. aitäh! järgmisena saab sõna härra Kamal. suur tänu, president, suur tänu, härra volinik. ma arvan, et me peaksime siin tervitama igasugust algatust, mis tõmbab võimu eemale Euroopa Liidult ja teistelt Euroopa valitsustelt ja toob võimu lähemale kodanikele ja aga ma sooviksin siin rohkem paindlikkust. miks peaksime meie paika panema need teemad, mille puhul võivad algatusega välja tulla kodanikud? kui nad soovivad probleemi tõstatada, siis olgem vastutustundlikud. näiteks kui tegemist on küsimusega, kus peaks parlament koos käima, siis me pea, miks me peaksime vältima seda äh, küsimust, me peaksime seda avalikult äh, lahkama. veel üks äh, küsimus, läbipaistvus üksikisikul või äh, inimgrupil eraldi on väga keeruline tervet seda hulka allkirju kokku koguda, seetõttu on tarvis organisatsioone, aga organisatsioonid peaksid oma rahastuses olema väga äh, läbipaistvas, äh, sest muidu võivad nad lihtsalt inimestelt ja valitsustelt raha välja pumbata teatud algatuste kaitseks. meil on tarvis kaasata kodanikuühiskonna organisatsioonid ja vabaühendused, suur tänu! ja järgmisena saab äh, Ühendatud Vasakpoolsete nimel Sören Bo Sündergaard. suur tänu, härra president. kodanike usaldamatus Euroopa Liidu vastu aina tõuseb. valimistel käiakse vähe, seda näitasid väga selgelt Euroopa Parlamendi valimised. kui Euroopa kodanikualgatus kujuneb selliseks, et väga vähesed saavad sellest äh, kasu lõigata, siis ei saa see projekt olla edukas. seepärast meie fraktsioon nõuab, et reeglid ei oleks liiga karmid. näiteks küsimus võib olla Euroopa tasandi tähtsusega ka siis, kui miljon allkirja tulevad ainult väga vähestest liikmesriikidest. Euroopa Parlamendil on meil ka võimalik midagi ette võtta selleks, et kodanikualgatusi ka tõsiselt võetaks. meie saame siin kojas otsustada, et iga kord, kui kodanikualgatus äh, algatatakse, siis meie arutaksime seda küsimust siin saalis. arutaksime seda küsimust, mis äh, võib lõppeda ka näiteks omaalgatusliku raportiga niimoodi võtame me kodanike soove tõsiselt ja ma loodan, et meil on võimalik üheskoos fraktsioonide üleselt ka kodukorda selline muudatus sisse viia. tänan, järgmisena, viimasena saab fraktsiooni nimel sõna eh, härra Van Heiki. suur tänu, härra president ma kuulasin kõiki neid avaldusi suure skeptitsismiga, sest ma olen näinud referendumeid nii Prantsusmaal, Hollandis kui ka Iirimaal ja me nägime, mis oli nende tulemusteks. mida see kodanikualgatus siis tegelikult tähendab? tegemist on kõigest mingi variüritusega ja Lissaboni lepinguga soovime me kodanikele näidata, et neil on õigus kaasa rääkida, aga tegelikult seda ei ole, sellepärast et otsustusprotsessi pole neid kaasatud. mis puudutab protseduure ja teemasid, siis tegelikult neil ei ole midagi öelda. ja kui tõesti toimub mingi arutelu või kui me hakkame otsuseid vastu võtma, siis seda tehakse ikkagi suletud ukse taga. kui me soovime, et rahvast tõesti ka küsitakse, näiteks kas Türgi peaks liituma, vot see oleks asi, mida tuleks teha. siis me saaksime rääkida demokraatiast, kuid praegusel hetkel on meil tõesti tegemist mingi variüritusega. ja järgmisena saavad sõna kolleegid, kes rääk-, esitavad iseennast, kõigepealt saab sõna Karlo, Karlo Kasiini kes on põhiseaduskomisjoni esimees. Eh, suur tänu, härra president. mina leian, et äh, härra Garrido avaldus oli väga positiivne. samuti oli positiivne see, mida ütles härra Tševtševitš. kodanikualgatus on märk sellest, et Euroopas on ka kodanikud, keda kuulatakse. üks üks äh, suuremat kriitikat Euroopa Liidu vastu on olnud ju see, et Euroopa Liidus ei ole demokraatlikke struktuure. Lissaboni leping üritas küll seda viga kõrvaldada, aga kui miljon Euroopa kodanikku soovivad õigusloomelist projekti algatada, siis miks mitte? kui see algatus peaks olema tõsiseltvõetav, siis peaks olema talle ette nähtud ka korralik õiguslik vundament. ei saaks olla tegemist ol-, ei saaks olla tegemist mitte ainult mingi tühja paberiga. me peame paika panema reeglid selleks, et äh, seda võimalust ei saaks kuritarvitada ja kõik need reeglid peaksid olema sellised, äh, mille kaudu on protsessi võimalik kontrollida. ja Lissaboni leping on selle algatuse ette näinud, sellel on ka sümboolne väärtus selleks, et äh, demokraatia puudust vähendada. rahvas peab olema esindatud, kuid kõige tähtsam on see, et me tegelikult tunnistame, et meil on olemas Euroopas rahvas. mitte, et me lihtsalt ei liidaks erinevate liikmesriikide kodanikke kokku ja ütleks, et see on rahvas siin on kaks erinevat aspekti, millele tuleb tähelepanu pöörata. nagu juba öeldud, seda, see küsimus peaks olema Euroopa tasandi jaoks tähtis küsimus ja teiseks miinimumallkirjade arv. ja miinimumarv riikidest, ähm, kes peaksid kodanikualgatuses osalema. ka siin tuleks arvestada ka riikide suurust, kui prantslased, itaallased ja hispaanlased alla kirjutatud, on see väga tore, aga nagu öeldud, kui me räägime eurooplastest, siis peaks olema kaasatud rohkem riike. suur tänu, härra Kasiini! ja nüüd proua Kurma ja üks minut härra president, armsad kolleegid, kodanikualgatus on üks peamisi Lissaboni lepinguga kaasa tulnud äh, innovatsioone, mis parandab demokraatlikku olukorda Euroopa Liidus. seda tuleb täielikult ära kasutada ja tuleb tagada ka täielik selgus. tuleb täita mitmed tingimused, äh, millest ma mainin praegu ainult kaks, kuigi neid on rohkem. kõigepealt kogutud allkirjad peavad öö, äh, leidma ka tõestamist see on oluline küsimus, sest võib tekitada tõsiseid probleeme, sest vastav õigustik liikmesriikides on väga erinev. me leid-, peame leidma ka sobiva lahenduse ja õige tasakaalu erinevate vajaduste vahel. teiseks, sellise algatuse öö, nähtavus, kui öö, see te-, seda igasugust te-, algatust tuleb e-, ennem analüüsida, kui, kui Nad ei ole eriti olulised ühiskonnale, pole nendel ka mõtet. ma tervitan voliniku ja hispaanlaste tegevust ja pühendumust, ma sa-, samas tuleb rõhutada, et mitmed erinevad tingimused tuleb ennem täita, kui kod-, ennem kui kodanikualgatus ellu öö, rakendatakse. ma tahaksin teada nüüd, kuidas komisjon kavatseb tõendamise ja administratiivküsimuste, küsimust lahendada ja loomulikult peame me siin selgelt ütlema, et kui me valmistame äh, raportit äh, Euroopa Parlamendis selle küsimuse kohta, siis mi-, milline saab olema meie positsioon, meie esindame siin ju Euroopa kodanikke ja me peame see välja saatma väga-väga tugeva signaali. ma usun tõesti, et hispaanlased teevad äh, trio Belgia ja Ungari kaasosalusel väga suurepäraselt, väga, väga suurepärast tööd, seega seni on töö olnud väga hea, jätkake seda, suur tänu järgmisena saab pooleteiseks minutiks sõna Diana Wallis. suur tänu, president, minister, komisjoni asepresident. tegemist on väga potentsiaal, suure potentsiaaliga instrumendiga, mis tähend-, võiks tähendada Euroopa demokraatia olukorra jaoks väga palju. kui vaadata nüüd minu kodumaad, siis selleks, et välja tulla õigusloomelise algatusega, tuleb leida kõigepealt parlamendisaadik, kes peab olema äh, nii piisavalt õnnelik, et võita iga-aastane loterii, ja siis peab selle asjaga tegelema hakkama para-, parasjagu võimul olev valitsus. niisiis, tegemist on väga äh, olulise ja põneva instrumendiga, mis me meie kodanike kätte anname, aga see peab olema kasutajasõbralik, juurdepääsetav äh, ja usaldusväärne. see tähendab, et me peame olema võrdlemisi ranged, et selles osas, et see küsimus peab kuuluma äh, Euroopa Liidu pädevusse me üritame ju öö, aita inimestel täita ka vastavad tehni-, tehnilised nõuded selleks, et selline algatus äh,, algatusega välja tulla. ja minu arvates parlamendisaadikud peaksid algatajatega koos töötama. see ju ei ole vastuolus meie õigustega, me saame lihtsalt ühendada kodanikega üle Euroopa käed. aga nemad peavad, kui nemad suunavad oma sõnumit komisjonile, siis saame meie neid aidata ja seeläbi luua tõeline Euroopa demokraatia. suur tänu, proua Wallis. järgmisena saab sõna teine parlamendi asepresident Isabel Durand, üks minut. tänan, härra president, minu kolleeg Ahner mainis mõningatest äh, tingimustest äh, et see äh, algatus äh, oleks äh, teostatav ja usutav. mina tahaksin rääkida majandus- sotsiaalasjade komisjoni arvamuse, mis on väga huvitav. ja tahaksin öelda ühtlasi ka, et kodanikualgatus on see, siis võimalik, kui kõigil on oma roll, saadikutel, samuti ka kodanikuühendused ning ka kodanikud ma noh, sooviksin teile meenutada artiklit üksteist lepingus, mis näeb ette võimaluse struktuurse dialoogi pidamise kodanikuühiskonnaga ning ma tahaks teada, milline võimalus, millised algatused on teie meelest aktsepteeritavad, kas te kujutate ette dialoogi astumist kodanikuühiskonnaga? kas see, te olete valmis strukturu, strukturaalsed institutsioonide vaheliselt edasi arendada seda dialoogi? suur tänu, proua Türa, järgmisena saab üheks minutiks sõna härra Van Dalen. Dank u voorzitter. Nu het verdrag van Lissabon van kracht is geworden, kunnen burgers een burgerinitiatief lanceren. Dat is winst, want de burgers staan nog. nüüd, kus Lissaboni leping on jõustunud, on kodanikel võimalus välja tulla ka oma algatustega, see on väga tore, sest muidu kodanikud tunnevad, et Brüssel on liiga kauge. kodanikualgatus annab inimestele võimaluse, annab meile võimaluse suurendada kodanike usaldust Euroopa vastu. ma tooksin siin välja ühe hiljutise kodanikualgatuse, üks meie äh, külalisi kutsus üles öö, äh, pühapäeva äh, pidamisele uuesti, et pühapäev tõesti oleks pühendatud puhkusele, ma tervitan seda vägagi. Äh, ma sooviksin, et võimalikult suur hulk hollandlasi kirjutaks sellele ettepanekule alla. selline algatus näitab, äh, mis inimeste jaoks oluline on ja sellised signaalid peaksid komisjoni ja parlamendi jaoks olema väga tõsised, sest meie ju töötame meie kodanike heaks. suur tänu, härra Van Dalen järgmisena kolleeg Kularska-Bubinska. Panie prezydencie, zwiększona dzięki traktatowi president, Lissaboni leping suurendab Euroopa Parlamendi pädevusi ja nüüd on meil olemas ka kodanikualgatus, mis on oluline samm Euroopa Liidu ajaloos. selleks, et see kodanikualgatus ka toimiks, peaks see põhinema protseduuridel, mis ei rikuks selle demokraatlikku olemust. Euroopa Parlamendil kodanikualgatuses oma rolli mängida praegusel hetkel ei ole. eelmise parlamendi ajal hääled, hääletati selle üle, et eh, hääletati selle üle, mis juhtuks eh, komisjoni poolt tagasi lükatud eh, kodanikualgatustega. ka praegusel parlamendil peaks oma roll olema mängida. ma arvan, et kontrolle peaksid läbi viima mitte ainult täidesaatevad võimud, vaid ka kodaniku esindajad. kodanikualgatus Ehm, Euroopa Parlament esindab siin kodanikke ja kodanikualgatus esindab ju kodaniku arvamust. kui komisjon lükkab tagasi komis-, kodanikualgatuse, ei pruugi inimesed seda mõista. igasugune organisatsioon või vabaühendus, mis tuleb sellise algatusega välja, peab selgelt e, ütlema, mida selline algatus üldse tähendab, kuigi äh, sinna ei ole võib-olla sisse kirjutatud isegi mingisugust õige, mingisuguseid õigusloomelisi ettepanekuid. liikmesriikides on meil olemas sellised protseduurid juba, aga kui me, meie erinevused on liiga suured, siis avalikkus meie algatust eriti ei toeta. proua Flašikova-Peeneva, suur tänu, president, härra minister, asepresident. kodanikualgatus on demokraatia triumf me saame kaasata inimesi poliitikasse terves Euroopa Liidus. ma tervitan teie lähenemist, härra Šefčovitš, aga nüüd tahaksin kommenteerida paari küsimust, mille tõstatas äh, kolleeg Sita Kurmai, sest nendele küsimustele oleks vaja vastuseid. üks küsimus oli, kuidas neid allkirju korjatakse kas neid korjatakse mingi riikliku agentuuri poolt või küsitakse neid inimestel tänavalt, kas inimestele on tagatud ka sõnavabadus? samuti äh, finantseerimine äh,, selle organisatsiooni rahastamine, kes selle kinni maksab, kas Euroopa Liit, liikmesriigid või inimesed, kes on selle algatusega välja tulnud? ja kas võib olla, et selline samm demokraatia suunas äh, tegelikult äh, hakkab äh, meie kodanike rahakoti peale. loomulikult on küsimuseks ka ajaperiood, mille jooksul allkirju korjatakse. väga oluline on, et kodanikualgatust kaitstaks inimeste eest, kes üritavad kahjustada Euroopa Liidu huve. suur tänu, nüüd proua Harkin. Somebody... suur tänu, härra president, mina olen äh, kaks korda pidanud kampaaniat äh, pidama Lissaboni lepingule äh, jah-sõna saamiseks, ei ole ma nõus osade kõne, kõnelejatega, kes ütlesid, et tegemist on mõttetu dokumendiga, ei, see on tõeline potentsiaalne samm jõuda kaasava demokraatiani, ma olen äh, rääkinud sellest kodanikega, rääkinud teatisest ja ka petitsioonide komisjonis nende petitsioone lugenud, kuid mitte ainult kodanikega konsulteerimisest ei piisa, peame ära kuulama, mis neil on öelda, me peame tagama selle, et nende arvamusega arvestatakse. tegemist on võimalusega Euroopa Liidu institutsioonidele väga selgelt näidata seda, et kodanike algatus peegeldab Euroopa kodanike mõtteid algusest peale. see seadusandlus peab olema kodanikesõbralik ning see peab olema väga selgesti eristatav teistest poliitikatest ning äh, meil peab olema abisüsteem, mis on lihtsasti juurdepääsetav nendele kodanikele, kes tahavad petitsiooni esitada ja peab olema väga selge ka see, kus komisjon saab midagi ära teha ja kus mitte viiks äh, see kõik ju ainult äh, süüdistusteni lisademokraatlikust defitsiidist ja kodanike vihani, kui kogutaks miljoneid allkirju mõnele petitsioonile ja siis selguks, et see on Euroopa Liidu kompetentsist väljaspoole kuuluv teema, nii et meil on täielikku selgust selles küsimuses ning tuleb proaktiivselt tegutseda. me peame sellest seadusandlusest äh, kõik välja võtma, mis võimalikud, ei saa lubada rohkemat, kui on ette nähtud. kodanikualgatus on äh, nagu vastsündinud laps, tema potentsiaal on tohutu, kuid tema esimeste sammude juures tuleb äh, olla ettevaatlik. suur tänu ja ütleksin nii palju kolleegidele, et äh, sa-, äh, et kui äh, mina olen saalis, siis ma räägin alati ungari keeles presidendi toolil ja järgmisena saab sõna Eva Lichtenberger. suur tänu, lugupeetud kolleegid, selle instrumendi koostamisel ja väljakujundamisel on meil väga suur vastutus kanda, sellepärast et meie kodanike lootused, kes mõtlevad Euroopa-meelselt ja kellel on ka ähm, euroopalikud mured, äh, nemad, nende pilgud on meile suunatud. me peame iga hinna eest vigu äh, vältima, me peame vaatama, milliste petitsioonidega on tegu, me peame vältima seda, et äh, Euroopa kodaniku e, algatus ei muutuks lihtsalt mingisuguseks nutumüüriks, mille tegevusel pole mingeid tulemusi. aktiivsed kodanikud ootavad mida nad ootavad tulemusi ja meie peame tagama selle, et see instrument oleks korralikult kujundatud. kui me suured takistused looma, siis sellega me ka tekitame suurema asenduse Euroopas. meil on, tegu on väga suure pingutusega, kui soovitakse koguda üks miljon allkirja. kui need, kuid see toimub siis ilma Äh, korraliku menetluseta ja see kukub lihtsalt kuhugi prügikasti, siis sellisel juhul me oleme teinud tõelise karuteene demokraatiale. ja seetõttu on äärmiselt oluline, kuidas komisjon tegeleb selle teemaga. just see küsimus on minu jaoks äh, kõige tähtsam. suur tänu, proua Lichtenberger. ja nüüd pooleteiseks minutiks saab sõna äh, proua Nadeltševa härra esimees, härra Sefkovitš, kallid kolleegid, kodanikealgatus on eh, jällegi üks eh, väike kivi juurde kodanike Euroopa mosaiigis, see on kodanikele uus võimalus oma häält eh, kuulda lasta otsuselangetusprotsessis ja loodetavasti see suurendab inimeste tunnet, et nad kuuluvad kõik ühtsesse Euroopasse kahjuks äh, see, mis ma olen praegu ette võtnud, on tihti äh, vigu täis ja liiga ettevaatlik. Äh, komisjoni lähenemine minu meelest on problemaatiline, meie sõnum peaks olema poliitiline, ei tohiks silmist lasta seda, mida me üritame selle algatusega tegelikult saavutada, üritame kodanikud koondada Euroopa egiidi alla, suurendada nende osalust äh, Euroopa poliitika lange-, poliitika tegemisprotsessis, see on äh, meie peamine eesmärk. Äh, petitsioonide allkirjad selles osas liikmesriik, projektile seatavad miinimumarvud peavad olema väga väikesed, me ei tohi taga, me ei tohi viia olukorda selleni, et inimesed ei tahagi petitsioone esitada. Äh, mõelge sellele, kui kalliks läheb maksma näiteks äh, allkirjade tõendamine äh, notarite poolt, selliste kulude peale me peame mõtlema ja ei unustama, unustada ei tohi ka seda, et sügavam Euroopa tähendab ka Euroopa Parlamendi suuremat kaasatust, me peame kuulama ära, milline on kodanike demokraatlik tahe ja peame tagama, et äh, parlament on nendele avatud, kodanikud peavad olema meie demokraatliku liidu keskmes. suur tänu, Manchester Ossa, palun järgmisena. Äh, suur tänu, härra president. tegemist on ühe kõige olulisema demokraatliku edasihüppega Euroopa Liidus, kaks kolmandikku Iiri rahvast äh, hääletas Lissaboni lepingu poolt ja üheks põhjuseks oli just nimelt kodanikualgatuse sissetoomise, sissetoomine esimest korda on kodanikel eh, riikideüleselt võimalus komisjonile esitada seadusandlikke ettepanekuid, see peab olema läbipaistev protsess, me peame teama, kes neid algatusi on organiseerimas ja kes eh, seda ka rahastab. Eh, Need ei tohiks langeda korporatiivsete huvide küüsi. komisjon peab otsustama, kas ettepaneku osas Äh, käituda või mitte, aga minu meelest äh, petitsiooni vastuvõetavuses ei saa küll komisjon otsustada, minu meelest ombudsman peaks olema see, kes otsustab, äh, millised ettepanekud on vastuvõetavad, millised mitte, reeglite kohaselt. miinimumriikide arv, mida on vaja allkirjade jaoks, on seitse, mitte üheksa, nii nagu komisjon on välja pakkunud ja ma nõuan, et see ühe miljoni lävi peab paika jääma, nii nagu lepingus on kirjas on väga oluline, et lepingu sätetest peetakse kinni. ja mulle tundub, et peaks olema ka täiesti võimalik kodanikel registreeruda internetis, see oleks väga oluline. suur tänu. järgmisena Ulrika Lunatšek, palun. suur tänu ma alustan hispaania keeles. ma sooviksin tänada Hispaaniat kui eesistujariiki selle eest, et nad on ellu kutsunud selle algatuse. suur tänu teile! ja sooviksin tänada ka selle eest, et komisjon on selle algatuse edasivõtmise enda õlule võtnud, me loodame, et suveks äh, on olemas ka valminud ettepanek, ma arvan, et äärmiselt oluline on vastata ja täita meie kodanike ootusi nagu eelkõnelejad juba ütlesid, siis öö, uue, üheksa riiki öö, on siiski liiga suur takistus, liiga kõrge tõke. viis oleks väga hea, sest miljon allkirja koguda ei ole väga lihtne, isegi kui seda saab interneti kaudu teha. aga me peame inimestele näitama, et me soovime, et nemad ka kaasa ehitaksid meie ühist Euroopat ja et nad suudaksid ka kaasa äh, rääkida Euroopa aruteludes. mis puudutab Äh, sisulist formaalset ja õiguslikku menetlust, siis see peab alustama juba alguses, mitte alles siis, kui äh, miljon allkirja on koos. samuti äh, tuleks toetada petitsioone näiteks tõlketeenustega, sest ainult sellisel juhul meil õnnestub ka võita kodanike selle algatuse jaoks ja ka suurendada kodanike usaldusväärsust Euroopasse. suur tänu, proua Lunatšek ja nüüd pooleteiseks minutiks saab sõna proua Anna Zaborska, palun suur tänu. suur tänu, härra president. suur tänu selle äh, ettepaneku eest. Lissaboni lepinguga on kodanikualgatus muutunud väga oluliseks ähm, äh, Euroopa lõimumise instrumendiks. kodanikel on nüüd võimalus äh, pöörduda Euroopa institutsioonide poole. selline instrument on demokraatliku iseloomuga. kuid siin on ka mõningaid ohte, me peame ka sellega arvestama. meie leiame, et riiklikke põhiõigusi, liikmesriikide põhiõigusi tuleb kaitsta. ja komisjon peab selle algatuse ka väga hästi tasakaalu viima me ei tohi siin ohtu seada ka lähimuspõhimõtet. tuleb täpselt määratleda taotluste äh, rakendusulatus. sest me ei tohi petta ei institutsioonide ootusi ja eriti ei tohi petta ka meie kodanike ootusi. suur tänu ja nüüd äh, proua Judith Merkis äh, mul on väga hea meel kodanike algatuste üle ja kui teil midagi selle vastu ei ole, lähen üle hollandi keelele ja selgitan, miks ma nii õnnelik olen. suur tänu, mul on tõesti väga hea meel, et kodanikualgatusega on nüüd välja tuldud, sellepärast et sellega saab kodaniku mitte ainult iga viie aasta pealt tagant oma poliitilist soovi väljendada, vaid ka vahepeal saab kaasa rääkida Euroopa aruteludes. seetõttu on oluline, et kodanik teaks, kuidas ja kelle poole ta saab pöörduda ning ta teab, et ta ei saa mitte ainult meie poole pöörduda, vaid ka komisjoni poole. kas komisjon tõesti teab, millal ta täpselt saab komisjoni poole pöörduda? siin tuleb teha veel väga laiaulatuslik ähm, teavituskampaania. see kodanikualgatus on alles siis hea, kui kõik Euroopa organid äh, võtavad tõesti tõsiselt seda ühte miljonit allkirja, ühte miljonit kodanikku. üks miljon, kui üks miljon Euroopa kodanik soovivad äh, Euroopa Parlamendi Strasbourgist ära tuua, siis me peame ka seda soovi tõsiselt võtma. suur tänu, proua Merkis. ja järgmisena härra Provera üheks minutiks. suur tänu. ma olen veendunud, et äh, see algatus, mis annab Euroopa kodanikele uue lepingu jõustamisega tugevama jõu, suudab ka kodanikke rohkem liita Euroopa Liiduga. teavituskampaaniad, mis seni on tehtud, ei ole olnud väga tulemusrikkad, seetõttu tuleks teavituskampaaniat paremini koostada ja ka juba meie valimistes osalemine, osalemise madal määr on seda näidanud kodanikel on nüüd võimalus äh, otse pöörduda Euroopa institutsioonide poole äh, seadusalgatustega, äh, seaduseelnõudega ja me peame sellest võimalusest kinni haarama, komisjon peab tagama selle, et see algatusõigus oleks lihtne ja lihtsa menetlusega ja kõigile ka ligipääsetav ning seda algatus tuleb algusest peale, kogu menetlus tuleb algusest peale ka komisjoni poolt toetada. juba sellest peale, kui hakatakse allkirju koguma ja kogu selle, läbi kogu selle protsessi. suur tänu, härra Provera ja järgmisena saab sõna härra Papa-Nikola. suur tänu. lugupeetud kolleegid tihti me räägime sellest, et äärmiselt oluline on suurendada Euroopa kodanike kaasamist Euroopa aruteludesse ja et Euroopa kodanikud kõikidest liikmesriikidest tuleks tuua Euroopale lähemale. seda me ütlesime viimati ka Euroopa valimistel ja to-, äh, taas me nägime, et paljudes liikmesriikides oli valimisosalus tegelikult äh, väga madal. nüüd meil on tegu äh, uue algatusega, ja uue võimalusega kodanikke Euroopale lähemale tuua, ma räägin, mõtlen siin loomulikult Lissaboni lepingust ja kodanikualgatusest. siin on tegu eelkõige sellega, et meie läheneme kodanikele ka ja mitte ainult parlament, vaid komisjon ja nõukogu. Euroopa kodanikualgatus on äärmiselt olulises ähm, äh, jõustamisfaasis praegu, sellega tugevdatakse demokraatiat ja samuti sellega tugevdatakse demokraatlikku võrdõiguslikkust ja läbipaistvust. me peame muidugi näge-, vaatama, kuidas see eh, eh, praktikas välja kukub. kolleegid juba ka mainisid, et äärmiselt oluline on, et menetlus oleks mõistlik, et komisjoni roll ja parlamendi roll kindlalt määratletaks, et kõik panustaksid eh, sellesse, et selline oluline algatus ka reaalsete tulemusteni viib me kõik kanname väga suurt vastutust, me peame vastutama selle eest, et selle, see algatus saaks ka äh, reaalseid tulemusi. ja me peame tagama ka selle, et kodanikud äh, saaksid kohe algusest peale äh, see, seda menetlust lihtsalt edasi viia see algatus peab töötama nii kodanike jaoks, parlamendi jaoks kui ka teiste Euroopa Liidu institutsioonide jaoks. suur tänu. ja järgmisena saab sõna härra Coelho pooleteiseks minutiks. Ainda há poucos meses president, nõukogu esindaja, komisjoni esindaja, paar kuud tagasi öeldi, et Lissaboni leping ei jõustu kunagi, aga nüüd on see ometigi juhtunud. me peame mõtlema, kuidas me hakkame seda lepingut rakendama, kuidas me rakendame ellu mõned selle lepingu sätted. kodanike algatused annavad olulise panuse demokraatia tugevdamisse tänu Lissaboni lepingule tugevnevad demokraatlikud jõud nii Euroopa Parlamendis kui ka Euroopas äh,, luuakse just õiguse ja vabaduse alad ja, ja siis veel see uuendus, kodanike algatused. paljud kolleegid on juba öelnud äh,, nagu härra Mendes de Vigo, aga mina tahaksin eriti rõhutada seda, et kui me asjale juriidilise jõu anname, siis me peame olema väga ettevaatlikud, me ei tohi lasta nendel algatustel muutuda tühjaks sõnakõlksuks. või millekski selliseks, mida lihtsalt äh, väike hulk riikide kodanikke tahab või ühe riigi kodanikud. me peame sellesse asja tõesti suhtuma karmilt ja kui me vaatame nüüd selle karmuse ja laiapõhjalisuse konteksti, siis võib-olla me peaksime vaatama, kuidas kodanikud kõikjal saaksid nendes algatustes osaleda. kui selles protsessis ei osale eriti palju kodanikke, siis me justkui eitame Lissaboni lepingu vaimu, me soovime rohkem Euroopat, rohkem kodanike osalust, me soovime dünaamilist kodanike liikumist Euroopas, aitäh, aitäh, järgmisena pooleteiseks minutiks saab sõna härra Sveer suur tänu, härra president. härra volinik, lugupeetud kolleegid, sooviksin väljendada oma rahulolu ja oma ähm, rõõmu selle üle, et me täna arutame kodanikualgatuse teemat. see algatus kindlasti vähendab demokraatlikku puudujääke ja puud- ja demokraatlikke lünkasid. vastavalt mõningatele uurimustele on demokraatliku dialoogi äh, ruum äh, väiksemaks äh, muutunud. me räägime ainult demokraatlikest valimistest ja see peegeldub loomulikult ka meie kodanike meelsuses ja seda meelsuse pe reaalset peegeldust me näeme ka madalas valimisosaluses. nüüd, kus me saime Lissaboni lepingu ja nüüd, kus Euroopa Parlament sai sellega seoses ka rohkem pädevusi, siis nüüd saavad kõik kodanikud õiguse sellist algatust, kodanikualgatust ähm, ähm, reaalselt läbi viia. ja huvitav on muidugi see, mida see tähendab ka Euroopa äh, demokraatia jaoks. ma arvan, et me oleme juba väga suuri edusamme saavutanud kuid Euroopa demokraatiat tuleb edasi arendada ka teistes valdkondades. näiteks äh, Euroopa äh, Komisjoni äh, volinike nimetamises on väga palju valdkondi, kus kõige olulisemad Euroopa institutsioonid tuleb ka edasi demokraatlikult välja ehitada. ma toetan seda kodanikualgatust, sest see tugevdab veelgi Euroopa demokraatiat. suur tänu ja järgmisena saab sõna Äh, härra Jakolino. aitäh, president! nõukogu ja komisjoni esindajad, kolleegid, see, mida me täna teeme, kinnitab demokraatliku osaluse väärtust. Lissaboni leping pakub kodanikele sellist võimalust. mõned kuud tagasi kõnelesime me sellest, kas Lissaboni leping üldse teoks saab ja see, mis meil nüüd on, on midagi, mida me peame tõesti väärtustama. me peame väga selgelt ja täpselt paika panema selle, mida tähendab äh, oluline hulk liikmesriike, see väljend, mida see tähendab. ma arvan, et äh, me peame kasut-, kasutama selliseid kriteeriumeid, mis võimaldavad võimalikult paljudel kodanikel osaneda, aga samas on ka demokraatlikult paikapidavad. lihtsustatud, kiirendatud, paindlik menetlus on see, mida me vajame. ma arvan, et viimasel paaril nädalal äh, oleme me näinud, et inimesed on tõesti avatud igasugustele mõtetele sellel teemal ning ma olen näiteks koolides näinud, et lapsedki on juba rohkem teadlikud Euroopast ja nad tahavad Euroopas rohkem osaleda, nad tahavad rohkem informatsiooni Euroopa kohta ja nad tahavad teha nendest algatustest tõesti midagi sellist, mis on ühiskonna kui terviklikkuse teenistuses. samas parlament, komisjon ja nõukogu peavad hoolitsema selle eest, et meil on lihtsustatud menetlus, aitäh! köszönöm, Jakulino úr! suur tänu. suur tänu, Jaak Olino. lugupeetud kolleegid. nüüd algab vaba mikrofoni voor. väga paljud on sõna soovinud, paraku ma ei saa kõikidele sõna anda. üheks minutiks saab sõna Martin Kastor sõna. härra Kassler. suur tänu, härra president, lugupeetud kolleegid. mina olen üks neist kes ühe esimese kodanike algatustest ka äh, lõi. ma arvan, et meil on täna rõõm näha, et ähm, me saame äh, rääkida sellest, et kodanikud saavad äh, kaasa rääkida meie tööprotsessis Euroopas. see on äärmiselt oluline meie demokraatia tugevdamisel ja see on äärmiselt oluline ka selleks, et vähendada seda vä ähm, Euroopa väsimust kodanike hulgas. oluline on see, et see määrus jõuaks ka lõppfaasi. me oleme, eurooplased, eh, tehniliselt väga edasi arenenud ja seetõttu oleks oluline, et ka interneti, internetis saaks elektroonilise allkirjaga neid allkirju koguda, mida on siis vaja üks miljon praegu me näeme esimest sammu, kuid me peame minema teise, me peame astuma ka teise sammu. minu soov oleks see, et kodanikud saaksid Euroopa tasandil ka otsustada, nii nagu näiteks minu liidumaal Baieril, seal on olemas ka vastav kodanikualgatus, kus kodanikud saavad ka otsuseid vastu võtta, kui piisavalt on allkirju kogutud. me peaksime seda süsteemi ka Euroopa tasandil rakendama. suur tänu, härra Kassler. ja nüüd saab sõna Lydia Eringer. suur tänu nüüd on avalik arutelu kodanikualgatuse osas lõppenud ning me näeme, et äh, üle kolme tuhande kodaniku on osalenud selles arutelus ja see näitab, et kõik institutsioonid peaksid äh, tegema kõik selleks, et see vahend tõesti hakkab tööle. sellepärast, et paljud kodanikud ei teagi, et selline vahend on olemas. see Ähm, arutelu ja konsultatsioon näitas ka, mis suunas ähm, komisjon ja parlament peavad töötama. esiteks, meil on vaja väga selgeid eeskirju selle kohta, kuidas allkirju kogutakse ja me peame ka tagama, et vastavad äh, eeskirjad kehtivad kõikides liikmesriikides. nüüd teiseks, mis puudutab ex-ante äh, hindamist ja, ja allkirjade äh, autoriseerimist. kodanikualgatuse algatajad ei tähenda, äh, pea, teadma, et see, et algatuse, algatus ei tähenda seda, et komisjon tingimata teeb ka vastava ettepaneku. me, kui, ma ootan aga igal juhul väga ähm, kiiresti, et komisjon esitaks ka vastava õigusliku aluse selle menetluse lihtsustamiseks ja kiirendamiseks. suur tänu ja järgmisena härra Browns suur tänu, härra president. rahvahääletuse kasutamine, otsese demokraatia kasutamine ei ole mitte mingisugune demokraatia moonutamine, vaid selle algvorm. valitsus rahva poolt, mitte rahva nimel ja sellepärast me võiksime võib-olla tänulikud, et Euroopa on selle sisse toonud. tegelikult mitte, Euroopale meeldib demokraatia, kui nad suudab seda hallata ja kui see viib selle tulemuseni, mida nad tahavad me oleme siin täna kuulnud, et rahvahääletuse kokkukutsumiseks on vaja täita mingisuguseid kummalisi täiteid, nimelt äh, ähm, ähm, tingimusi selleks, et see puudutaks äh, meie hardat ja meie pädevust, see tähendab, tähendab siis sõnavabaduse ja mõttevabaduse tegelikku allasurumist ja veel, demokraatia tähendab valitsemist rahva poolt, see on ühtekuuluv, ühtne kogu massiränne on aga viinud selle täiesti selle väga raskesti rakendatavaks. Euroopa enam ei ole ühtne rasva, rahvas tänu rändele. aga ikkagi parem kui mitte midagi. ja võib-olla saame me vähemalt näidata nende abil, et kogu see algatus oli ainult üks tühi lubadus. Äh, suur tänu! järgmisena saab sõna Helena Bazescu. Äh, suur tänu, härra president mina arvan, et Euroopa Liit äh, oma Lissaboni lepinguga on astunud suure sammu edasi demokraatia konsolideerimise suunas Euroopa Liidus. ja üks demokraatia väljendamise vorme, muidugi olulisi, on ka rahvahääletus ja ütleksin, et Rumeenias on alates kahe tuhande neljandast aastast korraldatud kolm rahvahääletust. viimane neist puudutas äh, Mm, seda, et kas äh, Rumeenia parlamenti tuleks kärpida ja ühekojaliseks äh, moodustada. kuuskümmend üks protsenti valijatest käis hääletamas ja suur osa toetas äh, seda ettepanekut. ma olen väga rahul Euroopa Komisjoni ettepanekuga korraldada suur kodanike algatus interneti läbi, see puudutab väga paljusid riike, muidugi ette on nähtud teatud sätted siis petitsioonide esitamiseks, no häält, allkirjade arv, riikide arv, ma tõesti loodan, et kogu see protsess äh, käivitub ja nii kiiresti kui võimalik. Olga Senalova järgmisena, palun. suur tänu, härra president, härra volinik, kallid kolleegid, eesistuja, Euroopa Liit on äh, olnud äh, kimpus usaldusväärsuse puudusega ja üks äh, põhjuseid on olnud kindlasti ähm, valimisosaluse ähm, väga väike määr, sellepärast et kodanikud ei tunne, et nad on kuidagi seotud Euroopa Liiduga ja seega ma toetan seda uut Lissaboni lepingu algatust roheline raamat ja ähm, avalikud arutelud peaksid aga selle algatusega kaasas käima, ma olen enamuse ettepanekutega rohelises raamatus äh, nõus, kuid äh, kui me tahame, et kogu see asi sujuks, äh, siis peame tagama selle, et kodanikud selle süsteemi ka vastu võtavad ja mõned piirangud selles mõttes lähevad minu meelest natukene liiga kaugele. näiteks see, et kui mitmest liikmesriigist vähemalt on vaja allkirju koguda nimelt kolmandikust äh, liikmesriikidest, see tähendab seda siis, et üheksast liikmesriigist äh, tuleb koguda allkirju, see ei ole absoluutselt realistlik, et nii paljudest liikmesriikidest allkirju kokku saadakse ja mina arvan, et me peaksime selle vähendama kahekümnele protsendile. see oleks kindlasti üks kasulik samm edasi ja aitaks meil kindlasti keskenduda rohkem mikroregioonidele ja Euro- ja Euroopa poliitikates oleks nendel siis samuti suurem sõnaroll härra Šogor. suur tänu. Euroopa kodanikualgatuse võimalus võib panustada sellesse, et tekib tõeline euroopalik äh, arutelu Euroopa teemade osas ja see tähendab, et äh, tugevdatakse Euroopa demokraatiat, kodanikuühiskond saab äh, arutada selliseid teemasid, mida Euroopa parteid ei ole alati võimelised arutama, mis puudutab nüüd küsimusi, siis mina rõhutaksin ühte punkti. minu meelest on äärmiselt oluline, et enne kui hakatakse koguma äh, allkirju, tuleks, äh, peaks komisjon avaldama arvamust, äh, kas selline kodanikualgatus on üldse eluvõimeline, sellepärast et kui on kogutud üks miljon allkirju ja öeldakse, et seoses puuduliku õigus, õigusliku alusega lükatakse see algatus tagasi, siis see on tegelikult ju eh, kriiti-, eh, kriitikat täis hinnang ja mitte komisjonile, vaid Euroopa Liidule. suur tänu ja nüüd saab sõna proua Vilja Pilingi-Tšuta. aitäh, president, Lissaboni leping näeb ette kodanikeühiskonna tugevdamise Euroopa institutsioonides ning annab Euroopa kodanikele võimaluse tulla välja õigusloomealaste ettepanekutega. kodanike algatusõigus võimaldaks vähemalt miljonil kodanikul paluda komisjoni, et komisjon teeks õigusloomealase ettepaneku konkreetses valdkonnas, aga tegelikkuses on väga raske nii palju allkirju kokku saada. pidades silmas Äh, osalusdemokraatia tõhusa mehhanismi loomist ning äh, selle algatuse kodanikele kättesaadavust, äh, peab kodanikel olema õigus õigusloome ettepanekuid teha vastavalt lihtsustatud menetlusele Äh, Lissaboni leping äh, on küll jõus, aga praktikas kodanikealgatusi veel ei ole, kõiki aspekte ei ole veel algatatud, komisjon ei ole tulnud välja veel tegevuskavaga, kuidas tagada äh, läbipaistvus ja demokraatlik aruandekohustuslik, nii et, et kodanike huvid ei lange kellegi teise huvide ohvriks. Koda-, dialoog kodanikega on osaks tuleviku Euroopa demokraatlikust mudelist ning Leedu, minu kodumaa, vajab seda väga, nii et, et ma tahaksin komisjoni paluda, et nad astuksid kõikvõimalikud sammud selleks, et kodanikualgatus saaks teoks nii kiiresti kui võimalik. sellega on siis Catch the Eye vaba mikrofoni voor lõppenud ning äh, viimane kõneleja veel, härra Kelly siin on juba väga palju öeldud kodanike algatuste kohta, aga ma arvan, et tegemist on tõesti suurepärase võimalusega kodaniku jaoks Lissabon äh, lepingualane referendum Iirimaal, üheks argumendiks, mida selle referendumi käigus öeldi, oli, et tegemist ei ole tõelise demokraatiaga. aga on väga suur vahe selle vahel, kas me paneme midagi lepingusse või püüame midagi ka ellu viia. ühelt poolt on tõeline oht, et selle protsessi kasutavad ära teatud huvigrupid ja võimsad lobirühmad, kellel ei ole mingit raskust miljon allkirja kokku saada. ja seetõttu minu kolleegi härra De Rosa äh, ettepanek ombudsmani kaasamise kohta kaalu, vääriks kaalumist. teisalt on jällegi algatustel tõeline võimalus kodanike jaoks ja minu kolleeg härra Kassler ütles seda ka, et Äh, näiteks on tulnud veel ettepanekuga, et me peaksime tege-, muutma pühapäeva vabaks päevaks, et kas see on päev, kus me tahame puhata või peaksime kohtlema seda nagu äh, iga teistki päeva ja igatahes minu arvates on tegemist suurepärase ideega ja ma ootan äh, tulevasi arenguid, aitäh! aitäh! suur tänu! sellega lõpeb vaba mikrofoni voor ja nüüd saab sõna nõukogu nimel härra Lopez Garrido. Gracias, señor presidente aitäh, president. ma tahaksin öelda seda, et ma olen väga rahul selle tänase aruteluga. see arutelu toimus sellepärast, et Euroopa Parlament näitas üles algatust, Euroopa Parlament soovis, et see arutelu kodanike algatuste teemal toimuks paljud äh, kõnelejad äh, juba ütlesid seda ja ma ütleksin isegi, et nende seisukohad olid peaaegu üksmeelsed. kõik on nõus, et äh, kodanike algatused peaks eesistujamaa jaoks olema prioriteediks, nad soovivad, et need algatused saaksid teoks väga kiiresti. ma arvan, et te kõik tervitate härra Šefkovitši avaldust, kui ta ütles, et kolmekümne esimesel märtsil esitab ta Äh, määruse eelnõu. ma tahaksin tänada komisjoni selle huvi ja entusiasmi eest, mida ta on üles näidanud selle küsimusega tegelemisel. ma loodan, et me suudame selle äh, õigusloomealase protsessi käivitada nii kiiresti kui võimalik. Äh, lo-, ma räägin siin loomulikult kodanike algatuste käivitamisest, kõik, kes täna pärastlõunal sõna võtsid, ütlesid, et tegemist on väga pakilise ja eluliselt tähtsa asjaga ma tahaksin öelda, et see eh, toetus tuleb kõikidest poliitilistest eh, fraktsioonidest härra Kamal pidas väga huvitava kõne ja ta toetas kodanike algatusi sellepärast, et ta usub, et need algatused nõrgestavad Euroopa Liitu. härra Kamal ei ole praegu enam kohal, aga ma ei tahaks talle küll halbu uudiseid edastada, nimelt need algatused tugevdavad Euroopa Liitu. kindlasti ei hakka need Euroopa Liitu nõrgendama, vaid just nimelt tugevdama, sellepärast et tegemist on algatustega, mis tugevdavad Euroopa Liidu keskmes olevat kahte võtmemõistet, kodaku, kodanikuks olemist ja demokraatiat. Need on need kaks poliitilist sammast, millele Euroopa Liit tugevneb, kodanikuks olemine ja demokraatia. mingil määral püüavad need algatused kompenseerida seda paradoksi, millega me praegu silmiti oleme Äh, ma tahaksin selgitada seda, et ühelt poolt on Euroopa Liidul üha rohkem ja rohkem volitusi ja Euroopa Parlament on selle kohta heaks näiteks, Euroopa Parlamendil on üha suurem mõju kodanike elule, aga tegelikult ei leia see mingisugust kajastamist liikmesriikides toimuvas aruteludes, see on paradoks ja kodanike algatused Äh, viivad Euroopa teemalised arutelud, Euroopa küsimusi puudutavad arutelud äh, ka liikmesriikidele, nagu ütles härra Mendes de Vigo, sest et asi ei puuduta mitte ainult kohalikke küsimusi, vaid nimelt Euroopa asju, see aitab ühendada inimesi erinevatest riikidest ja ma usun, et see ongi viis, kuidas me saame Euroopa demokraatiat tugevdada ning samuti tugevdab see kodanikuks olemist. härra Kassiini kõneles sellest eh, Euroopa kodanikuks olemise iseloomu, iseloomust ja härra Kassiini on selle, kogu selle protsessiga väga hästi kursis, ta usub, et see on eh, oluline ja paljud kõnelejad ütlesid, et see on meie demokraatia aluseks, härra, eh, härra Hefner mainis seda, samuti härra Šogor. ja nagu härra Kastner ütles, see algatus tuleb ka ellu rakendada. Euroopa Äh, kodanikuks olemine areneb, kui need algatused saavad teoks. mingi teoreetilise õiguse omamine ei ole piisav. Äh, see õigus peab saama ka tegelikkuseks ning see juhtub, kui äh, selle algatusega edasi liigutakse. ma tahaksin tänada veel kord Euroopa Komisjoni ja samuti tahaksin tänada Euroopa Parlamenti. ma olen täiesti kindel, et Euroopa Parlament uurib tähelepanelikult ja äh, Äh, äh, rahulikult seda algatust, härra Jakolino rääkis ähm, spetsiaalsest kiirmenetlusest, mida tuleks kasutada, äh, nii et, et need algatused saaks teoks nii kiiresti kui võimalik ja proua Vassescu kutsus meid samuti üles protsessi kiirendama, suur aitäh! suur tänu, härra minister! ja nüüd saab sõna härra volinik härra Šefčovitš, kes on ka komisjoni asepresident. suur tänu, härra president, lubage kõigepealt äh, tänada Diegot, äh, suurepärane kokkuvõte tänasest äh, arutelust, ähm, suur tänu ka kõigile teistele teie toetuse ja positiivsete lootuste tekitamiste nimel, mis on siis seotud uue kodanikualgatusega ja ma olen valmis teile kinnitama, et nii kiiresti kui võimalik me selle ettepanekuga esitame. täna on meil aga aega vähe ja kuivõrd see ettepanek ei ole ka lõpuni viimistletud, ei saanud me laskuda detailidesse, kuid ma olen väga tänulik teile nende mõtete ja arvamuste eest, sest need tõesti peegeldasid äh, parlamendi seisukohtade mitmekesisust ja kõrget kvaliteeti ja võtame selle kindlasti arvesse Euroopa kodanike algatuse väljakujundamisel. osades, paljudes küsimustes oleme ühel nõul, üks nendest kindlasti läbipaistvus. ma kinnitan teile, et me otsime sellist lahendust, mis tagaks läbi eh, siis komisjonis algatuse registreerimise protsessi, et, et me teame, kes need algatused on teinud, kuidas neid rahastatakse ja me saame nii väga selget aimu selle kohta, kas tõesti tegemist on äh, tõelise algatusega ja kodanike algatusega. me kindlasti kavatseme kaaluda kõiki aspekte, äh, et välja selgitada, et kas selles uue, uuel algatusel on ka siis mingisugune konkreetne eesmärk. me tahame sellist süsteemi luua, mis oleks kasutajasõbralik see süsteem peaks olema selline, kus kodanikule ei jääks muljet, et selleks, et allkirju koguda, peaks ta läbima väga kohmaka protsessi, mis võtab äh, tohutult aega. kaalume seega siis praegu erinevaid võimalusi, sealhulgas ka kaasaegse infotehnoloogia kasutamise võimalusi, mis ju ometigi meie uut sajandit iseloomustab. täiesti selge on see, et äh, allkirjade tõestamise süsteem Euroopa Liidus on teistsugune kui liikmesriikides ja äh, läbi viidud avaliku nõustamise protsessi jooksul sai selgeks, et kodanikud oleks huvitatud teatavast ühtsusest Euroopa Liidus allkirjade kogumise ja tõendamise osas, kuid samas liikmesriigid äh, andsid väga selge signaali, et see süsteem, mille me valime, ei tohiks olla liiga koormavaks ega ka liiga keerukaks Äh, kohalikele ametivõimudele haldamiseks, sellepärast et liikmesriigid on ju ikkagi need, kes need allkirjad peavad ära tõendama, allkirjad siis, mis on äh, kodanikualgatuse raames kogutud ja nemad peavad ära tõendama, et kas tegemist on siis ähm, äh, ehtsate allkirjadega võtsin väga tõsiselt seda, mida te ütlesite seoses menetluste selgusega pärast algatuse edukaks kuulutamiseks, kui allkirjad äh, on juba kokku kogutud. ja ma kinnitan teile, et seda me kindlasti teeme. ettepanekus äh, saavad äh, olema väga selged tähtajad selle kohta, et millal mis kuupäevaks peab komisjon vastama siis edukale algatusele kui te ise suudaksite kuulata teie tänaseid kommentaare, siis oleks ka teile selge, et kõige raskem küsimus on kindlasti algatuse vastuvõtmine. kuidas leida selline süsteem, millega saaks vältida meelehärmi tekitamist kodanikele, kuidas me saame kaitsta Euroopa Liidu väärtusi, kuidas äh, me saame äh, teha nii, et see kodanike algatuse menetlus jääks tõsiseltvõetavaks ja tõeliseks algatuseks. ma kinnitan teile, et äh, ei ole äh, lihtsaid vastuseid nendele nõudmistele, mis tihti ka teineteisele vastu lähevad. nii et praegu komisjon kaalub selliseid võimalusi, mis kaitseksid Euroopa väärtusi ja inimõigusi algusest peale. samas aga oleme me huvitatud äh, selgetest äh, seisukohtadest me tahame nimelt väga selge seisukoha välja kujundada selles osas, kas üks või teine algatus on edukas või mitte, me ei taha te lasta tekkida selliseid olukordadel, et äh, iga kahe nädala tagant tuleb meile kodanike algatusi mõttetutes ja nonsenss küsimustes ja me peame kogu aeg hindama, kas nad on vastuvõetavad või mitte ja siis kaevatakse meid kohtusse selle peale. ja ainus põhjus, miks üldse sellist ettepanekut saab teha, on kellegi enesereklaam äh, Äh, negatiivse poliitilise eesmärgi teenimiseks. ärgem unustagem ka seda aspekti ja loodetavasti me leiame tasakaalu, kuidas äh, see vastuvõetavus oleks siis äh, kontrollitav. nüüd lühidalt vastan asepresidendile kontaktide kohta vabaühendustega, kodanikualgatus on selleks kõige parem vastus meil on praegu vaiga, paigas väga hea struktuurne dialoog ECOSOC-iga ja alles hiljuti eh, pidasin ma nendega väga pikki arutelusid selles küsimuses, vaid kaks nädalat tagasi, ja praegu käivad eh, läbi Smart seadusandluse ettepanekute väga laiad eh, arutelud ja kindlasti see tegevus hoogustub ka tulevikus. hoian silma kellal ja otsustasin, et võtan äh, Äh, nüüd jutu kokku, äh, üsna pea tulen loodetavasti teie ette oma ettepanekuga, siis me saame koos sellest jälle rääkida. ja ma tõesti loodan, et sellest kujuneb dünaamiline ja kiire protsess, et see väga oluline instrument niipea kui võimalik ka vastu võetakse, suur tänu. suur tänu, härra Šefčovitš. suur tänu ja sellega on arutelu lõppenud selles küsimus, kui lubate siis läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, see puudutab olukorda Tiibetis ja tegu on nõukogu ja komisjoni avaldustega